Boltšak, palun, aga teda ei ole siin, mistõttu katkestame täiskogu osaistungjärgu ja jätkame kell kolm. aitäh kõigile, kes nii kaua vastu pidasid